igal juhul äh, hääletamine toimub homme ja meil on päevakorda jäänud veel üks punkt, mis tuleb läbi vaadata. ja selleks on proua Kaatšeki raport, äh, mis puudutab Euroopa Liidu kodakondsusega seotud probleeme ja tuleviku väljavaateid. Äh, annan sõna raportöörile neljaks minutiks lugupeetud president, lugupeetud äh, volinik, mul on väga hea meel äh, rääkida raportist, äh, mis puudutab Euroopa Liidu kodakondsusega seotud probleeme ja tulevälju, tuleviku väljavaateid, mille eelmisel kuul libekomisjon ükshäälselt vastu võttis tähtis. Euroopa kodakondsus ei asenda riiklikku kodakondsust, see on lisaboonus, mis annab Euroopa Liidu kodanikele unikaalsed õigused, eh, näiteks õiguse vabalt ringi liikuda, eh, nautida konsulaarkaitset, eh, esitada petitsioone Euroopa Parlamendile ning pöörduda ombudsmani poole. parlamendi raport võtab arvesse komisjoni viiendat raportit Euroopa kodakondsuse küsimuses, mis katab perioodi esimesest maist kaks tuhat neli kuni kolmekümnenda juunini kaks tuhat seitse see on ähm, unikaalne periood. viis aastat tagasi, esimesel mail, kümme uut liikmesriiki liitusid Euroopa Liiduga. Äh, selle liitumise äh, tulemus, äh, tagajärjed eriti just Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele, tähendas seda, et toimus liidusisene ränne väga suurel määral need õigused, mis uutele kodanikele äh, anti, äh, aitasid nendel inimestel välismaal ennast harida ning äh, nendes riikides, kus nad said tööd teha, tegid nad seaduslikult ka tööd. aga äh, rände ulatus äh, on toonud kaasa sihtriikidele väga suuri väljakutseid. Äh, need on väljakutseteks nii kesktasandi ametivõimudele kui ka kohaliku tasandi ametivõimudele, eriti just kohalikule tasandile, kus vastutatakse selliste teenuste eest nagu elamumajandus, tervishoid ja alg- ja keskharidus, sellepärast et nemad on need, kes peavad silmitsi seisma sisserändajate ja nende probleemidega aega. väga palju on ära tehtud selleks, et äh, sisserändajad saaksid nautida samu hüvesid nagu äh, äh, sihtriikides elavad kodanikud aga mõnikord on veel probleeme, eh, mis on mõnikord tingitud eh, õiguslikest lünkadest, eh, mõnikord seetõttu, et inimesed ei tea, kuidas seadusi rakendada. libekomisjon võttis väga konkreetse ja praktilise lähenemise oma töös. üle parteide jõuti kokkuleppele, et me peame juhtima tähelepanu probleemsetele püüab tõesti tagada nende õiguste kasutamise võimaluse eriti just, mis puudutab liikumisvabaduse direktiivi rakendamist liikmesriikides. eesseisvad Euroopa Parlamendi valimised on ähm, institutsioonide vahelise avalikkuse töö prioriteediks, Euroopa Parlament toetab äh, Euroopa Komisjon toetab Euroopa Parlamendi poolset teavitamiskampaaniat, mis on suunatud kodanikele, mis käsitleb just valimiste teemat. me kutsume üles kodanikke tõesti kasutama valimisõigust, mis neil on. ma tahaksin erilist tähelepanu juhtida sellele, et äh, mitte ainult Euroopa Komisjon ei anna oma panust äh, Euroopa Liidu kodakondsuse rakendumisele, vaid ka Euroopa Parlament, liikmesriigid, rahvusparlamendid, äh, kohalikud omavalitsused ja kõik teised institutsioonid mängivad ka olulist rolli kodakondsuse realiseerumise valdkonnas. mul on hea meel selle üle, et enne Euroopa Parlamendi valimisi koostatud äh, konkreetne raport on nüüd äh, pööranud tähelepanu sellele olulisus, olulisele teemale, milleks on Euroopa Liidu kodakondsus, me kõik äh, tõesti peame tagama, et Euroopat ei nähtaks mitte ainult äh, suure sümbolina, vaid ka igapäevase eluõigusena. tänan. suur aitäh, lugupeetud volinik. arutelu on lõppenud. ja järgmine istung toimub homme kella üheksast kella üheni